läheme äh, oma töö juurde. vastavalt kodukorra reeglile sada nelikümmend kaks teemal, mis puudutab äh, Venezuela võimalusi püüda kala Prantsuse Guajana äh, rannikulähedastes vetes. siin on nõutud kiireloomulist menetlust. niisiis, äh, hääletus selles küsimuses toimub homse istungi algusest, niisiis tegemist on kiireloomulise menetlusega, mis puudutab siis kalapüüdmist äh, Prantsuse Guyana rannikul. nüüd äh, ma olen äh, saanud samuti taotluse